fraktsioonidevahelised kõned äh, lähtuvalt äh, artiklist sada kuuskümmend kolm. kõigepealt annan sõna härra Ivan Stefanitšile, palun. pán predsedajúci doprava v mestách sa stáva neustále tänan president ma räägin jalgrattaliiklusest see on linnades äh, väga keeruline teema, meil on vaja äh, lahendust. jalgrattaga sõitmine on heaks alternatiiviks muudele transpordiliikidele, see on keskkonnasõbralik. uurimused näitavad, et jalgratas on kiirem kui sõiduauto, eriti tipptundide ajal tänavatel Slovakkias ja mujal Euroopas äh, me peame jalgrattateede ehitamist laiendama, jalgratastega liiklemise lihtsamaks tegema, eriti bussijaamade ja rongijaamade lähedal. ma olen veendunud, et meil tuleks rahastada sellist tegevust Euroopa fondidest, et meil oleks ühtne jalgrattateede võrgustik üle kogu Euroopa Liidu suur tänu. järgmisena saab sõna härra Viktor Negresko sotsialistide demokraatide nimel, palun. aitäh. mitu Euroopa riiki, näiteks Ühendkuningriik, kus, seal me oleme näinud olukorda, mis on sisuliselt ksenofoobne romade vastu. ning tundub, et see on Ühendkuningriigis valdav meelsus või seisukoht. mina tahaksin kaitsta romasid, kes elavad välis, rumeenlasi, kes elavad välismaal, sellepärast et nad kannatavad diskrimineerimise all. ning Euroopa institutsioonide tegevusetus aitab sellele ainult kaasa. et hukka tuleks mõista kõik äh, mittedemokraatlikud ja ksenofoobsed sõnavõtud, isegi kui need tulevad parlamentaarsetelt fraktsioonidelt. sotsiaaldemokraadid kavatsevad algatada kampaania diskrimineerimise vastu, näitamaks, et et Euroopa Parlament on selgelt vastu igasugusele rassistlikule manipuleerimisele inimeste meelsusega. professor Žižov Krasnõmski. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Krasnodebski, palun suur tänu, ma tahaksin öelda üht-teist äh, Kosovo kohta. me täheldame, et järjest rohkem tuleb Kosovost sisserändajaid äh, Saksamaale, me räägime siin äh, kümnetest tuhandetest inimestest. me peaksime tegema midagi selleks, et lõpetada selline sisseränne, samas me ei pööra tähelepanu põhjustele me räägime siin parlamendis kõikidest maailma muredest, täna näiteks äh, Venezuelast, me anname nõu kõikidele teistele, kuidas nad peaksid korraldama oma poliitilist ja majanduselu ja samas me ei suuda lahendada Euroopa probleeme. praegusel hetkel me ei suuda ase, aidata ei suuri riike nagu Ukrainat ega ka väikest riiki nagu äh, Kosovot üheksakümnendatest äh, aastatest on Kosovosse pumbatud miljardeid, hoolimata Euroleksist ja muudest institutsioonidest on seal olukord väga halb. kaks tuhat kolmteist äh, Business Insideri aruanne näitas, et äh, Kosovo oli põhimõtteliselt äh, majandusarengu osas samal pulgal kui Afganistan, Mali ja Lõuna-Sudaan, nii et pole imestada, miks inimesed tahavad sealt lahkuda. selle asemel, et rääkida siin kogu maailma probleemidest, peaksime me rääkima oma piirkonnast ja siis äh, maailm võtab ka meist eeskuju. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Angeelika Linnar Alde nimel. tänan ma ei aktsepteeri seda, et Austria prokuratuur on äh, lõpetanud uurimise ähm, mehe suhtes, kes pani oma Facebooki üles Adolf Hitleri pildi äh, loosungiga, et tuleks äh, hävitada kõik juudid, ta ütles, et siin ei ole tegemist antisemitliku tegevusega, vaid Iisraeli tegevuse kritiseerimisega nii et mina olen võtnud endale eesmärgiks äh, inimese ja poliitikuna teha kuuldavaks nõrgemate häält meie ühiskonnas. kaks tuhat kaheksa tegi komisjon ettepaneku direktiivi kohta, et diskrimineerimine, mis põhineb äh, religioonil, äh, sool, mm, seksuaalsel sättumusel, et see, selle probleemiga tuleks tegeleda. reaalsus näitab äh, et äh, meil tuleb tõesti luua seadused äh, kodanike kaitseks, et toonitada, kuivõrd olulised on põhiõigused. suur tänu, järgmisena Kostas äh, Krisokoonus QNGL fraktsiooni nimel. kahekümne viiendal jaanuaril kaks tuhat viisteist hääletas äh, Kreeka rahvas katastrofaalse kasinuspoliitika vastu. selle poliitika läbikukkumine saab äh, selgeks ka nende äh, sõnavõtutes, kes on olnud selle poliitika poolt. rahvusvaheline valuutafond näiteks ütles, et eelarve poliitilisi kordajaid on alahinnatud ja nüüd uus valitsus Kreekas on äh, alustanud läbirääkimisi Euroopa Liidu institutsioonidega, et äh, luua oma plaan riigile jalule aitamiseks. Euroopa Liit peab äh, arvestama Euroopa äh, Kreeka rahva soovidega. meil tuleb drastiliselt äh, muuta neid majanduspoliitilisi meetmeid, mis on võetud selleks, et Euroopa ühiskond, vabandust, Kreeka ühiskond ja Kreeka majandus saaks jällegi jalad alla. ainult siis saab Euroopa Liit tõesti öelda, et ta on oma väärtuste kaitse, mis on lepingutes kirja pandud Äh, suur tänu, järgmisena härra Roope Roheliste nimel, palun. tänan, äh, president, kolleegid. eile leidis aset Kreekas äh, piimatootjate konverents. piimatootjad üritavad leida vastust küsimusele, kas keegi vajab nende toodangut nad saavad ainult kakskümmend senti piimaliitri eest ja see on madalam kui äh, tootmiskulud. Balti riikides on äh, saadud kompensatsiooni Vene embargo tõttu ja seetõttu on piimatootjad väga keerulises olukorras, on äh, avatud avalik saladus, et äh, Leedu talunikud äh, saavad väga madalaid toetusmakseid, mis mõjutab nende konkurentsivõimet Euroopa Liidu turul. toorpiima hind on äh, madalam kui tootmiskulud, tootmiskulud on viimastel aastakümnetel kasvanud mitmeid kordi, nii et ma kutsun siinkohal üles komisjoni ja parlamenti kaitsma talupidajate huvisid, tänan suur tänu, järgmisena Fabio Massimo Costaldo, palun. suur tänu, president. ma tahaksin kolleegide käest küsida, kas nad teavad, mis see siin on. tegemist on pildiga, mis on avalikustatud internetis ja seal kutsutakse üles vägivallale pärast äh, seda, mis toimus äh, Roomas, minu kodulinnas, pärast ühte jalgpallimängu. see on äh, täiesti lubamatu häbiväärsus. Itaalia ametkonnad vastutavad selle eest, mis toimus hävitati suure väärtusega kaev, mis on äh, hindamatu kultuuriloolise väärtusega, siin ei ole tegemist äh, sportliku äh, tegevusega. Euroopa Liit peab siin äh, sekkuma ja me peame jalgpalli muutma selliseks, äh, nagu ta oli. Ähm, palli võib lüüa, äh, jalaga ka vägivallale tuleb lõpp teha kolleeg Toots järgmisena, palun. tänan, president. ma tervitan võimalust rääkida siin äh, muredest, mis on seotud äh, Euroopa Sotsiaalfondile esitatud taotlustega minu äh, valimispiirkonnas Põhja-Iirimaal. tundub, et taotlusi on koheldud äh, diskrimineerivalt, äh, kuuskümmend protsenti taotlustest on äh, tagasi lükatud, üle kahesaja isiku on siin silmitsi teatud tööpoliitiliste meetmetega ma olen pöördunud volinik Marian Tysoni poole, et ta pöördaks tähelepanu sellele olukorrale, ette on nähtud, et projektid mani-, valitaks välja mittediskrimineerivalt ja läbipaistvalt äh, ja suur osa projektidest Põhja-Iirimaal on ju suunatud äh, sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ja vaesuse vähendamiseks. Kruut Lulen, palun. terasesektor on kriisis, töölistel on raske. teras on äärmiselt oluline element paljudes väärtusahelates ning ometi on, on siin olukord raske muuhulgas roostevaba terase tootmine on praegu sattunud ebaausa konkurentsisurve alla Hiinast. sektori töötajad, eriti Belgias, Châtelet ja teistes tehastes on olukord äärmiselt raske. me peame kaitsma oma tööstuse, tööstuse õit selle surve eest ning komisjon peaks kiiresti tegutsema Äh, ootamata ära need viisteist, neid viisteist kuud, mis tema käsutuses muidu oleks. me peame paika panema tõhusa strateegia, mis võimaldaks tulevikus meie terasetööstusel ja eriti roostevaba terasetööstusel jätkuda. Euroopa reindustrialiseerimine vajab investeeringuid, aga lisaks vajab ta ka toetust. me peame andma meie endi käsutus, me peame suutma otsustada kiiresti ja tegutsema otsustavalt. aitäh! aitäh! proua Kosa Michelle Džufrida sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, palun. aitäh, tahtsin tõstatada küsimuse sisserändest. kolmandal oktoobril olime Lampeduusa tragöödia tunnistajateks maailmas ning ütlesime, et niisugust asja ei tohi enam juht-, juhtuda, aga kaks nädalat tagasi juhtus see uuesti, kolmsada inimest said surma ning nad on meie südametunnistusel. Euroopa seisab ja vaatab pealt, käed rinnal ristis, on pealkirjad meedias Lähis-Ida on praegu geopoliitiline püssirohutünn. sõjapiirkondadest põgenevad inimesed, mehed ja naised ning lapsed hüppavad paatidele, üritavad ületada merd ning äh, surma saab inimesi neli korda rohkem kui varem. me ei saa lubada äh, endal vaikida ja mitte midagi teha, me peame rakendama kvoodid, humanitaarkoridori, jätkama Tritoni operatsiooni. kõik liikmesriigid eranditult peavad osalema sellel lahenduse leidmisel. aitäh! nüüd proua Fotiga, ECR aitäh, juhataja. Riias asuv NATO keskus koostas aruande, milles kirjeldas Vene propagandat, mis eelnes Ukraina vastasele agressioonile ning kirjeldas ka agressiooni aegset tegevust. aruandes kirjeldatakse muuhulgas ka seda, kuidas esitati väärinformatsiooni vabale maailmale selle kohta, mis tegelikult reaalselt Ukrainas toimus. asjakohane on märkida ka, kuidas Euroopa Liit ja demokraatlikud riigid annavad võimaluse Vene võimudele oma propagandat kuuldavale tuua, kutsudes need äh, Münchenisse, Brisbane'i, kutsudes äh, Puškini, äh, kutsudes Putini veel Euroopa parlam-, kutsudes härra Puškini Euroopa Parlamendi komisjoni esine-, esinema. me võib, võib-olla ei saa isegi sellest aru, aga me sisuliselt mängime Vene propagandamasinaga kaasa, andes neile võimalusi oma sõnumit kuuldavale tuua. me peaksime mõistma, et Venemaa on riik, mis toimib agressiivselt teiste suveräänsete riikide suhtes ja me ei tohiks tema tegevust toetada. Deputy mm, aitäh, nüüd härra Matt Coffey. kuue ja NGL fraktsioonist, palun. TTIP-st võiks saada suurim kahepoolne kaubandusleping ajaloos, aga Euroopa kodanikud on väga mures selle protsessi pärast ning on hakanud esitama küsimusi komisjoni motiivide kohta ning komisjoni tegevuse läbipaistvuse kohta. Euroopa oleks pidanud läbirääkimiste alustamisel olema läbipaistvad, äh, läbipaistev. selle asemel on komisjon toiminud sisuliselt saladuskatte all kuni hiljutise ajani hiljutine ettepanek lisada kokkuleppesse ISTS-süsteem, mis sisuliselt äh, läheb mööda olemasolevatest õigussüsteemidest ja valitsustest ning mõjutab äh, siseriiklikku seadusandlikku pädevust, on kutsunud äh, üles vahameeletormi meie põllumehed näiteks süüdistavad seda juba meie hindade tõusmises ning turgude olukorra halvenemises ning selles, et põllumehed satuvad oluliselt ebasoodsamasse olukorda. samas komisjon on väitnud, et standardid ei kannata ning midagi ei muutu. me tahaksime, et komisjon tõestaks oma väiteid äh, usutavalt ning meie fraktsioon kindlasti ei toeta mingit kokkulepet, mis tehakse meie kõige olulisemate standardite kulul. aitäh! nüüd äh, proua Begin. aitäh, juhataja. sada kuuskümmend üks töötajat ning sotsiaalpartneritega konsulteerimine Genuas ja ja ometi töötajate õiguste rikkumine, kas see, kui see isegi ei ole Euroopa õiguse rikkumine, siis on see ikkagi häbiväärne, ma tahan öelda, mis on majanduslikult sisuliselt põhjendamata. on häbiväärne, et firma, mis on rõhutanud oma Itaalia päritolu ning eh, on teeninud sadu miljoneid eurosid, ei kõhkle hetkegi kolimast oma tootmist teise riiki, üle saja kuuekümne töökoha kaob. ning kokku võib see arv olla üle kolmesaja. Euroopat ei ehitatud selleks, et meie rikkus viidaks mujale ja nii me kriisist kindlasti ei välju. ning härra juhataja, see ei ole kindlasti minu Euroopa, kui see on Euroopa. Daniele Buda, EPP, palun absorbția fondurilor europene constituie principalul aitäh! Euroopa rahade kasutamine kujutab ühte põhilist mootorit majandusarengus Euroopa Liidu liikmesriikides ning samuti aitab ka tööhõivele kaasa ning elatustasemele kodanike puhul. komisjoni investeeringute kava kolmsada viisteist miljardit eurot ning Horisont kakskümmend kakskümmend ja Erasmus programmid ning äh, ühise põllumajanduspoliitika rahad on need põhilised suunad, mille, millest finantseeritakse liikmesriike. paljud liikmesriigid aga kurdavad, et neil on väga raske kasutada neid rahasid, sellepärast et see menetlus on lihtsalt liiga keeruline ma palun komisjonil ja nõukogul lihtsustada neid menetlusi ning äh, ühtlustada need, mis ei ole kaugelt kõige vähem oluline kõigi liikmesriikide suhtes, selleks et tõukefondide ja ühtekuuluvusfondide kasutamine oleks reaalselt võimalik ja mitte, mitte lihtsalt mingi hüpoteetiline võimalus. aitäh! Äh, härra Transescu, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, palun aitäh! transatlantiline partnerlus ning vastav leping võiks olla potentsiaalselt Euroopale väga kasulik, kui teatud tingimustest kinni peetakse. probleem tervishoiusüsteemidega Euroopas peaks olema meil meeles, kui me seda kokkulepet läbi räägime, sellepärast et see kokkulepe, kokkulepe ei tohiks muuta olukorda halvemaks patsientidele, sest see on juba niigi halb. ning ei tohiks lasta tekkida olukorral, kus Euroopa patsient peab maksma veel rohkem uute ravimite eest. ravimitootjad peavad olema läbipaistvad ning andma kliiniliste uuringute tulemused avalikkuse käsutusse uute ravimite suhtes. komisjon peab tagama, et vabakaubandusleping ei piiraks liikmesriikide pädevust kehtestada õigusakte rahvatervise valdkonnas. ei tohiks lasta tekkida olukorral, kus liikmesriikide tegevusvabadus on siin piiratud väga oluline on, et säiliks juurdepääs ravimitele patsientide jaoks. järgnevalt saab sõna Beatrice von Storch. olge head. suur tänu. Eh, ISIS eh, kümme päeva tagasi eh, tappis kakskümmend üks inimest Liibüas, nende pead raiuti maha. sellest on internetis videos Äh, video ning esimest korda ütleb ISIS selles välja väga selgelt, et nad on kristlaste vastu. Nad ütlevad, et me tapsime need inimesed sellepärast, et tegemist on kristlastega, aga islamiriik ei tapa mitte ainult kristlasi. kujutagem nüüd ette, et IS ei oleks tapnud kakskümmend üks kristlast, vaid kakskümmend üks äh, äh, homoseksuaali. mis oleks siis juhtunud? kõik kõikide Euroopa institutsioonide poolt oleks tulnud solidaarsusmärke, me oleksime lasknud oma lipud poolde masti ja oleksime teinud avaldusi. aga nüüd äh, mõelge äh, kristlaste äh, mõrvade peale. kas te kuulete, et keegi midagi ütleb? ei, vaikus. suur tänu. järgnevalt Paul Šaki, palun, Rahvapartei nimel suur tänu, president, üheksa aastat tagasi, eh, kahe tuhande kuuendal aastal tundmatud eh, inimesed eh, ründasid Ungari tudengid, kuna ta kasutas oma emakeelt. siseminister tol ajal ütles, et see tüdruk mõtles lihtsalt selle jutu välja ja tahab Slovakkia reputatsiooni rikkuda. see tüdruk kannatas väga ning ta isegi kaevati selle kõige eest kohtusse kuus aastat pärast neid juhtumeid eh, valitsus vali-, vabandas eh, selle tüdruku ees ning eh, ta võttis oma kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse tagasi. nüüd algab aga protsess uuesti. tänasel päeval, üheksa aastat pärast juhtumeid, on ta tagasi kohtusse pöördunud ta on oma koduriigist põgenenud ja elab nüüd ühes teises äh, Euroopa Liidu liikmesriigis. ma tahaksin teie tähelepanu sellele probleemile juhtuda ja ma arvan, et äh, kohtumenetluse käigus peaks Euroopa Liit ka kohal olema. suur tänu. järgnevalt saab sõna Alfred Sant sotsialistide demokraatia nimel. suur tänu, härra president kaksteist aastat tagasi äh, oli idee luua konföderaalne Euroopa, Euroopa liigi, äh, Liidu äh, liikmesriigid aga lükkasid selle idee tagasi. loodi laha, rahaliit, kuna majandusliit puutus, erinevate riikide vahel olid väga suured erisused ja euroala on viimastel aastatel näinud suurt retsessiooni ja selle struktuurid on nõrgad rahaliidu sees on meil keskne fiskaalne mehhanism puudu, mis äh, tuuma ja perifeeria vahel tasakaalutused äh, võrdsustaks. EKP äh, ettepanekud, mis tema mandaadi küll ületasid, läksid kaugemale ja päästsid euroala. nüüd aga kutsutakse üles poliitilistele muutustele, et euroala Äh, oleks tugevamini integreeritud. samas aga Euroopa Liidu liikmesriigid ei taha suuremini integreeritud Euroopat, äh, samas aga parandatakse majandusjuhtimist ja olemasolevaid juhtimisstruktuure. Äh, me peame kindlasti austama inimeste tahet demokraatias, see on suur väljakutse, aga seda on võimalik saavutada. järgnevalt saab sõna äh, härra Ojasovski. austatud daamid ja härrad, mina tahaksin rääkida Euroopa kodanikualgatusest. tegemist on Euroopa Liidu äh, inimeste jaoks uue õigusega, mille on sisse seadnud Lissaboni leping. ning ma tahaksin just rääkida sellest, kuidas seda rakendatakse, sest kahjuks on väga suur, et äh, erisused äh, aluslepingute sätete ja praktikate vahel üks meie eest eh, algatus, mida peaaegu kaks miljonit inimest Euroopas toetus, eh, nõus, nõudis eh, õigusalast tegevust sündimata laste kaitseks. see aga praktikas lükati tagasi Euroopa Komisjoni poolt ja seda ajal, mil komisjoni juhtis härra Barroso. volinik Timmermans ütleb nüüd, et seda algatust ei tohiks kindlasti praegu õiguslikult lahendada, tegemist on poliitilise väljakutsega. homme toimub äh, Euroopa kodanikualgatuse avalik kuulumine ja ma kutsun üles, et me peame tagama, et see algatus oleks ka meie kodanike tõeline õigus ja mitte lihtsalt äh, surnud read paberil. suur tänu. Äh, kolleeg Kluun, palun Rahvaparteist järgnevalt. suur tänu, härra president. kõigil valitsustel on vaja äh, pakkuda äh, sellist, äh, selliseid elukohti, mis rohestaks, kaitseks keskkonda ning ka aitaks kokku hoida küttekulusid. iga ühe euro eest, mis hoonete taastamisse investeeritakse, teenitakse väga kiiresti see raha tagasi igal aastal on võimalik küttearvete eest kokku hoida niimoodi sada viiskümmend eurot äh, majapidamise kohta. Äh, vaja on kindlasti äh, soojendada, soojustada meie hooneid niimoodi, et kokku hoida elektrikulusid ja küttekulusid. praegu üleliigne äh, energiakulu maksab äh, miljoneid äh, eurosid aastas. selline rohestamine aitaks luua töökohti, aitaks hoogu sisse puhuda ehitussektorile ning ma kutsun üles komisjoni, töötage koos Euroopa Investeeringupangaga ning kasutage Junckeri investeeringute plaani selleks, et energiasäästlikumaid kodusid meile kõigile luua jõuab. suur tänu. järgnevalt äh, härra Tšaba Molnar äh, Sotsialistide Demokraatide fraktsioonist, palun. ilma mikrofonita. härra president. Ungari peaministrit ja valitsust kritiseeritakse. Äh, kui seda tehakse, siis äh, tavaliselt Euroopa Rahvapartei liikmed siin parlamendis ütlevad, et eh, valitsus on ametisse asunud eh, sellepärast, et nad said vabadel ja eh, demokraatlikel valimistel kahe kolmandiku elanike toetuse. see ei ole õige, sellepärast et OECD on öelnud, et kahe kolmandiku enamus saavutati tänu sellele, et parteid olid meedias ebavõrdselt esindatud ning samuti oli muudetud valimisseadust ja valimissüsteemi. see tähendab, et OECD äh, raport äh, valimiste kohta annab tegelikult negatiivse hinnangu nendele valimistele. Ungari valijad on tegelikult oma arvamust äh, avaldanud. praktikas näitasid nad eelmisel pühapäeval opositsiooni äh, esindajad võitsid ja see lõpetab ka praeguse partei ülekaalu äh, vali-, valitsuses. loodetavasti saab Ukraina nüüd asuda taas Euroopa teele. suur tänu, Marina Petir, palun järgnevalt. olge hea. Äh, usudes, uskudes õigusriigi põhimõtteid, tahaksime kutsuda üles äh, Euroopa Komisjoni äh, pidama kinni sellest põhimõttest kõikides kandidaatriikides ja Euroopa Liidu liikmesriikides. ma loodan, et Euroopa Komisjon ütleb, et Serbia peab võtma tagasi Äh, oma sõjakuritegude seaduse artiklid kaks ja kolm, mida on Serbia kasutanud ära, äh, luues universaalset jurisdiktsiooni. Äh, väikese Haagi rolli on Serbia üle võtnud, riivates niimoodi Horvaatia riiki ja selle kodanike õigusi seitsmeteistkümnes liikmesriigis on Hor-, Horvaatias võidelnud inimesi ka Haagi rahvusvaheline kogus, kohus on äh, öelnud, et Serbia on käitunud äh, agressorina üheksakümne esimese ja üheksakümne viienda aasta vahemikus äh, Horvaatia suunal Serbiat tuleb aidata reformide teele ja Euroopa teele tagasi saada. Euroopa Komisjon peab mängima selles rolli ja ta peab kaitsma õigusriigi põhimõtteid, mida, millest ta on siiamaani läbi kukkunud. järgnevalt saab äh, sõna sotsialistide nimel proua Poorson. austatud kolleegid vaktsineerimine on inimkonna üks äh, parimaid äh, väljavaateid haiguste ennetamisel. Äh, tööstusriigid investeerivad ka sellesse, et äh, kolmandat, kolmanda maailma riikide inimesi vaktsineerida. nüüd me näeme aga, et nüüd me näeme, et äh, leetrite äh, puhang on äh, tekkinud Saksamaal, seitse tuhat inimest on haigestunud ja üks laps on isegi surnud. otsustusvabadus ei tähenda seda, et ohustada võidakse teiste inimeste tervist ning vaktsineerimise võimaluse kasutamine oleks siin kohane. ma tulen Horvaatiast, kus laste vaktsineerimata jätmine on karistatav ka epideemiaid on võimalik vaktsineerimise läbi vältida ja ma kutsun üles Euroopa institutsioone kasutamaks ära kõiki võimalusi selleks, et eh, sellise eh, teemaga kuidagi tegeleda. järgnevalt saab sõna Angela Vanila kuue nimel. suur tänu, härra president ma tahaksin rääkida täna hepatiit C-st, tegemist on Eh, väga tõsise haigusega, eh, me näeme seda maailmas ja ka Euroopas. selle vastu on eh, ravimid, mis aitavad üheksakümne protsendil juhtudest. tegemist on aga ravimiga, mis on samas väga kõrge hinnaga Hispaanias on äh, juba inimesi äh, surnud C-hepatiiti, sellepärast et inimestel ei ole raha seda ravimit osta. Äh, ma tahaksin kutsuda üles Euroopa Komisjoni sellele, et võetaks vastu seadused, mis ütleksid, et kõigil on õigus ravimitele ja tervishoiule. siin riivatakse inimeste õigusi, sellepärast et neil puudub ligipääs sellele olulisele ravimile üks meede oleks veel kohustusliku litsentsi ellukutsumine, kui võimalik ning äh, vaja on tegutseda kiiresti. suur tänu ja järgmisena saab sõna Rahvapartei esindaja. lugupeetud äh, kolleegid äh,, ISISe terrorism on ähm, tulnud välja järjekordse julmusega, kakskümmend üks kristlast on äh, mõrvatud, äh, kõik see julmus toimub Euroopa piiridel. me oleme silmitsi järjest uute väljakutsetega, ma käisin põgenikelaagrites, viibisin seal viis päeva ja tahaksin juhtida äh, meie kui kodanike tähelepanu äh, sellele tragöödiale. me äh, vaatame tegevuseta kõrvalt, äh, kui kahe tuhande aasta vanune kristlik traditsioon kaob meie naaberriikides, me peame kaitsma kristlikke vähemusi ja teisi vähemusi see ei ole esimene kord, kui ma võtan sõna sel teemal Euroopa Parlamendis ja kutsun üles Euroopa Liitu võtma juhtrolli selles küsimuses. meie finantsvahenditest äh, peaks äh, piisama, et aidata neid äh, inimesi nende koduriikides, vältimaks need selliseid ebaeuroopalikke meie väärtusi jalge alla talavaid arenguid suur tänu äh, selle väga olulise kõne eest. järgmisena saab äh, sõna Nina Jill äh, sotsialistdemokraatide nimel. suur tänu, president. Euroopa Liidul on paika pandud Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, nutikas majanduskasv aga nüüd äh, kaks tuhat viisteist äh, me oleme endiselt kahe tuhande kaheksanda aasta majandus äh, kriisi varemetel. minu valimisringkonnas West Midlandis, kes me oleme suuruselt kolmas eksportiv piirkond, on endiselt väga suuri probleeme, meil on probleeme oskustööjõuga, kuidas me saame tootlikkust tõsta, kui äh, on äh, selliseid äh, probleeme. meil on vaja vähem Londonit, rohkem kohaliku omavalitsuse kontrolli, aga praegu endiselt Ühendkuningriigi valitsus tsentraliseerib rahastust. meie piirkonnas on palju andekust, on palju ettevõtlikkust, aga me ei saa oma potentsiaali rakendada, kui on tsentraliseeritud juhtimine me leiame, et tuleb äh, tagada jõudude tasakaal keskvõimu ja kohalike äh, omavalitsuste vahel liikmesriikides me peame tegema rohkem, et kaasata linnu ja piirkondi äh, poliitiliste otsuste vastuvõtmisesse, kui me tahame, et kodanikud saaksid aru, millist lisaväärtust ähm, ka Euroopa Liit annab järgmisena Marisa Matias QNGL äh, fraktsiooni nimel, palun. suur tänu, äh, president. viimastel nädalatel on äh, toimunud Portugalis läbirääkimised Euroopa Liidu institutsioonidega seoses Portugali majandusprogrammiga. kas siin me oleme silmitsi kollektiivset hallutsinatsioonidega. SKT langenud üle viie protsendi, sada tuhandet töökohad on kadunud äh, ja ainuke asi, mis on äh, kasvanud, on avaliku sektori võlg. ka tööpuudus on kasvanud, vaesus on kasvanud kui nüüd Portugali esitletakse eduloona, siis see on äh, täielik äh, vale. Euroopa Komisjon äh, loomulikult usub, mida ta räägib, aga Portugal on järjest suurema kontrolli all oma suure võla tõttu ja Portugal on näide sellest, kuidas kasinuspoliitika ei toimi. järgmisena Franz Bogovic Rahvapartei nimel, palun na današnje stiske ljudi. prazne neuresničene. uued töökohad on parim lahendus inimeste probleemidele täna. poliitikute lubadused, mida kuulsime enne valimisi ja mis on majandusloogika vastased, saavad endaga tuua ainult uut pettumust inimeste, inimeste poolt. Euroopa Keskpanga uued sammud energialiidu pakett, investeeringute kava. Need on kõik meetmed, mis loo-, mis annavad inimestele, tahavad anda lootust, et majanduses midagi pöördub. ja inimestel on vaja, et midagi muutuks poliitilises ja majanduslikus olukorras Euroopas. kui aga reaalseid muutusi ei järgne, siis inimesed pettuvad taas. nii et ma kutsun üles komisjoni ja teid head kolleegid ning Euroopa Liidu esindajaid võimalikult ruttu võtma vastu meetmed, mis lubaksid liikmesriikidel astuda taas majanduskasvu teele. Laslo. ja viimase kõnelejana saab sõna härra Laslo Tökes, palun. tisztelt elnök úr, a kommunizmus áldozatainak president meenustades äh, kommunismi ohvreid tahame juhtida tähelepanu Transilvaania piirkonnale Rumeenias. Ceausescu kommunistlik äh, režiim üritas äh, sunniviisiliselt assimileerida ungarlasi nüüd äh, diktaatorlus äh, on kõrvaldatud Rumeeniast võimult, aga äh, poliitiline juhtkond soovib endiselt Ceausescu poliitikatega jätkata, ungarlasi isoleerida, mina olen selle vastu, et Sekula regiooni soovitakse ümber struktureerida siin on tegemist vähemuste õiguste tugeva rikkumisega, samuti inimõiguste rikkumisega, siin on tegemist äh, kogunemisvabanduse ja sõnavabaduse rikkumisega, need mõlemad on kirja pandud ka Rumeenia põhiseaduses, ma kutsun üles Euroopa Parlamenti äh, toetama sekularegiooni autonoomiat suur tänu, teie olite viimane kõneleja tänasel istungil. ma tänan kõiki